kuus äh, resolutsiooni on laekunud, nüüd arutelu lõpeb ja hääletamine leiab aset pärast arutelusid. järgmine päevakorrapunkt on Rohingja moslemite tagakiusamine Birmas. autorite nimel kõigepealt sõna härra Tänokile. Birma on viimase kahe aastaga kogu maailma üllatanud, minnes üles militaarselt, militaarsest üleminekut võimust demokraatiale. kuid äh, see kiiduväärt areng ei peaks meie tähelepanu kõrvale juhtuma sellest äh, kehvast olukorrast, milles leiavad ennast Rohingja islamiusulised. Nad kannatavad diskrimineerimise ning äh, vägivalla all ka viimastel aastatel, nad on kõige vaesemad ja marginaliseeritumad Birma inimestest, paljud nendest on püüdnud Birmast põgeneda või on juba põgenenud, umbes äh, kolmsada tuhat äh, äh, rohingja islamiusulist elavad Bangladeshis, mis on iseenesest väga vaene maa. Nad püüavad küll hädavajalikku majutust ning toitlustust tagada, kuid see ei ole kerge ma tahaksin äh, toetada äh, Birma valitsuse jõupingutusi äh, leevendada vägivalda, mis on suunatud Rohingja islamiusuliste vastu, kuid aeg toimib meie vastu. me peame keskenduma sellele, et tagada ühtsed õigused kõigile Birma inimestele, see ei ole mitte esimest korda, kui me parlamendis arutame Rohingja islamiusuliste saatust ja loodan, et see ei ole ka viimane kord. suur tänu, järgmisena härra Rebo lugupeetud president, pärast maikuist intsidenti on äh, vägivalla, vägivald puutalaste ja rohingja vähemuse järel vahel jällegi puhkenud Myanmaris. Äh, rohingja äh, islamiusuliste süstemaatiline ja riigi poolt juhitud diskrimineerimine ei ole kuhugi kadunud Äh, poliitilisi vange on muidugi ka vabastatud, nüüd on sadu äh, surnud, kümneid tuhandeid on äh, su-, sunnitud olnud kodudest lahkuma. konflikt on jätkunud sadu aastaid. president Seinile tuleb saata jõuline sõnum, et me ei kavatse läbi sõrmede vaadata sellist diskrimineerimist. Kodanikuvabadused ja õigused peavad kuuluma kõikidele Myanmaris äh, elavatele inimestele, ükskõik milline nende usk ja taust on. ja see ei ole poliitiline äh, palve, vaid äh, meeldetuletus Myanmarile, millised on nende rahvusvahelisest õigusest johtuvad kohustused. aitäh, proua Verjean, üks minut. aitäh, härra president kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on Birma võimud näidanud äh, üles avatuse tundemärke selles riigis. usk, religioonide vastane vaen ja see, see, ähm, need repressioonid, mis järgnesid, ei ole siiski vastuvõetav. Rohingja islami olulised on ühed kõige tagakiusatumad kogu äh, maailmas ja võimud on öelnud, et ainsaks äh, vahendiks selle vägivalla vastu võitlemisel on ähm, Rohingja islamiusulised äh, lihtsalt riigist välja saata, seda ütles ametivõimude esindaja. ja me peaksime pöörama tähelepanu seda, mida on öeldud Human äh, Rights Watchi esindajad. tundub, et rahvusvaheline kogukond ei ole piisavalt tähelepanu pööranud sellele olukorrale, kuigi vägivallaaktid muudkui jätkuvad. E. aitäh! järgmiseks proua Essaia üks minut. lugupeetud president, lugupeetud volinik, islami vähemuste positsioon, eriti Rohingja eh, islamiusuliste positsioon on järjest viletsamaks muutunud eh, see öö, olukord muutus järjest hullemaks pärast seda, kui budistid surmasid islamiusulisi, pärast seda, kui islamiusulised olid tapnud öö, budistliku naise. Rohingjad on Myanmaris väga pikka aega elanud, aga nad ei kuulu, vaatamata sellele saja kolmekümne viide ametlikult tunnustatud vähemuse hulka ja ilmselt varsti on tegemist juba genotsiidiga, kuigi me oleme viimasel ajal saanud julgustavaid ja vägagi positiivseid uudiseid Myanmarist, siis ei tohiks need pimestada rahvusvahelist üldsust, need muutused on vaid alles alanud ja antud juhul öö, äh, on rahvusvahelisel üldsusel vaja sündmustele praegu seal tähelepanu pöörata. Eh, Másfél percben tänu järgmisena proua Lohpiller, poolteist minutit. härra president, kallid kolleegid, Myanmari valitsus on alustanud väga tähtsat teed. ta on peaaegu kõik poliitilised vangid vabastanud, on äh, hakanud ühiskonda avatumaks muutma ja peale selle on peaaegu kõikide etniliste rühmitustega sõlmitud relvarahu. seda õudsem on aga see, et Rohingja islamiusuliste osas on vägivald suurenenud, et on olnud vägivaldseid konflikte, et on olnud haavatuid, ümberasustatuid tapetuid ja et osades piirkondades on hädaolukord välja kuulutatud. me juulikuus Inimõiguste allkomisjonis arutasime seda küsimust ja meie nõudmised on praeguses resolutsioonis kirjas. kõigepealt tuleb konfliktide põhjustus, põhjustajaid karistada. teiselt poolt aga peab valitsus ja tegelikult kõik poliitilised jõud Myanmaris üles näitama julgust ja poliitilist tahet Äh, välja juurida konflikti põhjused ja otsida lahendusi. ja seejuures on väga tähtis, et Rohingja islamiusulastele antakse ka kodakondsuse taotlemise perspektiiv. selleks on vaja välja töötada vajaduslik vajalik seadusandlik raamistik. kodakondsus on väga tähtis, sest kodakondsus annab võimaluse mitmekultuurilises riigis elada ja omada kõiki õigusi ja kohustusi, mis on ka teistel etnilistel rühmitustel. valitsus peab tõesti neid lubadusi tegema ja andma sellest aru ka Euroopa Komisjonile, aitäh! suur tänu, ma väga vabandan et ma viibutasin äh, haamriga kiiremini, kui oleks võib-olla pidanud ja meie järgmine kõneleja on proua Hall, palun. härra president, äh, meie ees on Birmas endiselt väga palju väljakutseid, äh, hoolimata nendest positiivset muututest, muutustest, mille tunnistajaks me oleme olnud, me ei peaks sugugi ennast lõdvaks laskma, eriti kui me vaatame budistide ning islamiusuliste vahelisi ähm, Äh, konflikte. Euroopas kakskümmend aastat tagasi leidis aset kohutav etniline puhastus endises Jugoslaavias ja see, et äh, Rohingja äh, islamiusuliste vastane vägivald leiab aset Aasias, ei tähenda seda, et me peaksime neid sündmusi ignoreerima. me peaksime toetama seda rahvusvähemust ja see saadab eh, üldsusele tugeva sõnumi, et Euroopa Liit on õiglane oma suhtumises eh, sündmustesse maailma eri paigus. ja ma loodan, et me kasutame võimalust rõhutada, et kõik Birma inimesed eh, peavad saama kasutada oma inimõigusi hoolimata oma rahvusest ja religioonist, aitäh! suur tänu ja nüüd Rahvapartei nimel härra Sögor, palun. suur tänu, president. kuigi Birma valitsus on vastu võtnud äh, paljulubavaid meetmeid demokraatia sisseviimiseks riigis, on täiesti selge, et äh, diskrimineerimine ükskõik millise kogukonna liikmete osas äh, näitab, et reformid käivad pigem tagurpidi sellepärast ma toetan seda resolutsiooni, sellepärast et see on selge sõnum Birma valitsusele, et me jälgime täpselt, mis seal toimub ja me ei ole nõus äh, vähemuste tagakiusamisega inimõigused, vähemuste õigused on demokraatia üheks tähtsaks osaks ja Euroopa Liit tahab, et Birmast saaks demokraatlik riik, kuid see on võimatu nii kaua, kui kogukonna liikmeid tagata-, kiusatakse taga nende etnilise päritolu tõttu. me peame võitlema väärtuste eest, mida me ootame oma kõikidelt partnerilt, kaasa arvatud ka Euroopa Liidu liikmesriikidelt. suur tänu! suur tänu! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Keringer-Töödenberg. aitäh, härra president, noore budistist naise vägistamine Arakani provintsis eh, Birmas eh, põhjustas terve vägivaldsete sündmuste laine Birmas eh, kehtestati äh, äh, Rahini provintsis äh, Arakani osariigis ähm, erakorraline olukord selle tulemusena ja võimud pidid sekkuma. paljud inimesed kaotasid oma elu. Birma on riik, kus pinged erinevate rahvuste vahel on väga nähtavad valitsus peab kinni pidama oma lubadustest, peab tagama juurdepääsu, rahva juurdepääsu humanitaarõigustele, inimõigustele ning lubama vabalt tegutseda valitsusvälistel organisatsioonidel, nii et loodame, et demokraatlik üleminek siiski jätkub. Jan Maki asszony mondja el arvoisa puhemies. lugupeetud president, ütleb proua Jäätenmägi. Rohingja islamiusulised on üks maailma kõige tagakiusatumaid vähemusi. kuigi üldiselt inimõiguste olukord äh, Myanmaris on parenenud, siis äh, Rohingyade olukord on järjest halvemaks muutunud. antud küsimuses mind vähemalt hämmastab asjaolu, et maailmas vägagi tunnustatud ja hinnatud inimõiguste aktivist Aung San Suu on täiesti vait olnud selles küsimuses. ometigi on tegemist tema kodumaal ähm, toimunud inimõiguste alase äh, rikkumisega ja tema, kellel on selline mõjujõud, võiks ju ometigi midagi selle asja kohta öelda, selleks et olukorda parandada. Aung San Suu kes on saanud Nobeli rau-, rahuauhinna, võiks minu arvates siin ka e e midagi välja öelda ja kindlasti Euroopa Liit peaks meetmeid võtma. aitäh! ECR-i nimel härra Piela. aitäh, Birma valitsus on püüdnud äh, demokraatlikke vabadusi suurendada, on poliitvange vabastatud, kuid äh, samas on kord, äh, on siiski aset leidnud ka väga kahetsusväärsed vägivallaaktid, näiteks Rohingja islamiusuliste vastu neid käsitletakse kui kodakondsuseta või pagulaste või pagulastena. ja see on endaga kaasa toonud ka humanitaarkriisi, mis levib kogu regioonile. möödapääsmatu on algatada erapooletu uurimine, mis püüaks rahumeelselt erinevad rahvusrühmad omavahel lepitada ning aitaks kaasa riigi demokraatlikule arengule. loodame, et meelevaldsed vahistamised, ähm, Rohingja islamiusuliste tagakiusamine lõpevad ning ähm, Rohingja väsi-, vähemus saab endale ka kodanikuõigused, see oleks põhiliseks sammuks, mida Birma valitsus peaks astuma. lisaks sellele peaksime tegelema meediavabaduse küsimusega, ajakirjanikke kontrollib valitsusagentuur ainult üks protsent elanikkonnast, saab juurde internetile. Eh, suur tänu ja nüüd härra Soonik, üks minut. härra president inimõiguste rikkumine Birmas eh, on tagasi jõudnud eh, rahvusvahelise üldsuse ette endiselt jätkuvad äh, vägivaldsed sündmused, tegemist on rahvusvahelise probleemiga ja me peaksime sellest rääkima ka rahvusvahelisel areenil. Arakani osariigi äh, vägagi ra-, äh, suurearvuline islamiusuliste, Rohingja islamiusulaste kogukond öö, teda, neid kiusatakse tihti taga, tihtipeale on nad sunnitud äh, põgenema, nad ei kuulu tegelikult äh, ühelegi riigile. konfiskeeritakse nende maad, nende omandid, äh, nad on sunnitud sõjaväelaagrites töötama, neil ei ole kõige elementaarsemaidki põhiõigusi ja see näitab, et tegemist on täiesti pretsedenditu diskrimineerimisega. me loodame, et reformid riigis siiski jätkuvad ja olukord paraneb. aitäh, nüüd sõna härra Gretole, palun. aitäh. me oleme tunnistajaks uutele ohvritele konfliktides Benghazis olev äh, Ameerika suursaadik, kes on alati põhiõiguste eest võidelnud, tundub, et sellised terrorirünnakud äh, iseloomustavad repressiivseid režiime. Äh, kolm meest liikmetest äh, islamiusuliste Rohingja äh, kogukonnast ründasid, vägistasid ning tapsid budistist äh, naise ning vägivald pärast seda sündmust süvenes veelgi nende kahe kogukonna vahele. me peame lõpetama see, need pinged rahvuste vahel, mis said selle veresauna põhjuseks härra Karin, palun aitäh, härra president, need sündmused on olnud šoko-, šokeerivad vägivallapuhangud moslemi kogukonna vastu Myanmaris on tõesti nõudnud inimestelt mingit vastust. kuid ühes osas pole mitte midagi tehtud ja see üllatas mind väga, et see inimene, kellesse me oleme pannud nii palju oma usaldust, Aung San Suu Kyi, kelle pildid olid meie parlamendihoonetel Brüsselis, et see naisterahvas on täiesti vaid, need on sinu kaaskodanikud, neid on haavatud, vägistatud, tapetud, ümberasustatud, piinatud ja temalt ei ole kuulnud me mitte midagi kui ainult vaikust, me kutsume üles vägivalda koheselt lõpetama, me kutsume üles koheselt humanitaarabi andma, inimestele peab andma võimalus tagasi kodu, koju pöörduda ja tagastada nende vara ja ja politsei peab teadma, et nad peavad oma äh, rahvast kaitsma, president peab selle sõnumi selgelt välja ütlema, ta peab kinni pidama ka inimõigustest. suur tänu, tuleme vaba mikrofoni juurde proua Ojuland kõigepealt. suur tänu, president. viimased vägivaldsed konfliktid Rohingja moslemi kogukonna ja Arakani kogukonna vahel ei ole üksikjuhtumiks, vaid tegemist on sellega, et valitsus on pidevalt silmad kinni pannud sündmuste ees ja ei ole, tal ei ole õnnestunud äh, vähendada etnilisi pingeid Põhja-Arakani osariigis. väga palju inimesi on tapetud, haavatud, nad on ümber asustatud ja tegemist on õudse pildiga. selleks, et leida toimivat lahendust sellele konfliktile, peavad Birma ametivõimud tagama stabiilsuse piirkonna piirkonnas, eh, lõpetama ebavõrdse kohtlemise Rohingja kogukonna vastu ja üritama kogukonda lepitada. Eh, ja kui võib-olla Rohingjasid tunnustataks kui põlist etnilist kogukonda, oleks võimalik alustada konstruktiivset dialoogi. vaba ja demokraatlik ühiskond, selle tunneb ära selle järgi, kuidas nad oma vähemusi kohtlevad ja võib-olla valitsuse vahetust oleks võimalik ja reformide edu oleks võimalik näha ka sellest, kui seda peegeldub äh, vähemuste peal. jah, ainult paar sõna kolleegide to-, toetamiseks. ei, valitsus ega opositsioon ei ole äh, teinud ametlikku avaldust ohvrite kohta. me peame hindama äh, neid Birma inimesi, kes on eh, häälega avaldanud toetust Birma vähemuste toetuseks. äärmiselt oluline on see, et Birma valitsus lõpetaks Rohingja islamiusuliste vahistamise ning eh, annaks informatsiooni eh, nende sadade kohta, kes on vahistatud alates juunist Arakani osariigis ning et nad ka vabastaks ning kindlasti eh, Birma valitsus peab andma takistamata juurdepääsu rahvusvahelistele organisatsioonidele Arakaani osariigile, eh, selleks, et saaks anda humanitaarabi kõikidele kannatanud osapooltele. suur aitäh Euroopa Komisjoni nimel, volinik Vassiljev, palun, lugupeetud president, lugupeetud saadikud möödunud mais puhkenud vägivald Arakani osariigis oli tõeliselt traagiline, selle käigus hukkus inimesi ähm,, hävitati äh, koole ja äh, usu, usulisi hooneid ning sadu tuhandeid oli sunnitud oma kodudest lahkuma. asi oli seda pettumust äratavam, et et eh, senised muudatused, positiivsed muudatused Myanmaris on olnud positiivsed. see kriipsutas veelgi alla rohingjade eh, tagakiusamist, millel on väga pikk ajalugu. meie ülesanne on aidata rohingjadel leida parem koht uues Myanmaris. aastaid Euroopa Liit on toetanud eh, neid eh, kodust lahkuma pidanud rohingjasid. kakskümmend neli miljonit eurot on selleks eraldatud. aprillikuistes järeldustes tõdesid Euroopa välisministrid, et on vaja selgeks saada rohingjade õiguslik staatus ja on vaja parandada nende olukorda. asepresidendi nimel ma seetõttu tervitan valitsuse valmidust kuulata ära rahvusvahelise kogukonna ähm, mure, nii nagu me kuulsime hiljutistel kohtumistel Euroopa Liidu diplomaatidega Myanmaris. Myanmar on kutsunud rahvusvahelised diplomaadid ja rahvusvahelise kogukonna dialoogile Myanmari pealmilinna. see toimub peatselt. valitsus äh, seal peab olema võimalik selle küsimusega tegeleda kui siseasjaga, aga samas see mõjutab ka meie eh, sa-, samas see mõjutab ka Myanmari kuvandit välismaal. meie eh, komisjoni asepresident on välja öelnud järgmist, esiteks me ootame Myanmarilt eh, rahvusvaheliste inimõiguse standardite, kodakondsusstandardite äh, ja kinnipeetute standardite täitmist. teiseks tuleb parandada inimõiguste olukorda, eriti just Rohingja osariigis, kus on olnud probleeme. kuuskümmend tuhat inimest on hinnanguliselt ikka veel pagulaslaagrites. Euroopa Liit on valmis, nii nagu EHO on öelnud, Äh, aitama kõiki, kes on kannatanud vägivalla all. Äh, valitsus on lubanud rahvusvahelise kogukonna esindajaid äh, Rohingja teo osariiki, aga vaja on tunnistada ka fak-, fakte. võiks siiski veelgi rohkem teha negatiivsete eelarvamustega võitlemiseks näiteks võiks sinna pää-, piirkonda päästa ka kohaliku ja rahvusvahelise ajakirjanduse esindajad. Äh, rõhutatud on, et lahendus tuleb leida Myanmaris endas, mõlemad kogukonnad peavad taas kord leidma võimaluse rahulikuks kooseksistentsiks teineteise kõrval. praegune Rohingjate sõltumatu uurimiskomisjon, me, äh, sellel komisjonil on mandaat pakkuda välja keskpikki ja pikema aja lahendusi, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta novembriks peab see küs-, komisjon oma raporti esitama ja loodame, et see saab olema ka avalik. tuleks vältida nende kogukondade alalist lahutamist või lahus hoidmist, tuleb leida võimalused mõlema kogukonna taasintegreerimiseks valitsus peaks pöörduma kodanikuühiskonna poole ning äh, looma dialoogi ja ühendavad sillad nende kogukondade vahel ühise Myanmari identiteedi nimel. arvestades seda, kui palju rohingjasid on Bangladeshis ja kui palju on neid pagulaslaagrites, loodame me väga, et need kaks valitsust hakkavad peatselt omavahel arutama, kuidas olukorda parandada, aitäh, härra president! aitäh! kuus resolutsiooni ettepanekut on esitatud ja praegu ma lõpetan selle debati, kui me oleme kõik kolm ähm, teemat käsitlenud, siis asume hääletamise juurde. järgmine